We are 12 in, in we are 4. okei okay,, friends uh.... Mm, kallid sõbrad, alustame hääletamisega ja meil kulub tunde täna hääletamisele. nii et üritagem siis olla distsipliini, distsiplineeritud ja tegutseme tõhusalt ja kasutame öö, hääletusel hääletusmasinat. nii et kõigepealt Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, kes on poolt nimeline hääletus, nii et hääletame elektrooniliselt. hääletus algas. No, okay. Oh, okay, okay. Ah, it's too late. Okay, okay. The vote is clear. hääletus lõppes nelikümmend neli poolt, kolm vastu. järgmise agentuuri juurde läheme. Setefop. hääletus algas. hääletus lõppes. And it's for nelikümmend viis poolt, kolm vastu, kaks jäid erapooletuks Eurofound äh.... järgmine on Eurofound, hääletus algas. The... hääletus lõppes. nelikümmend kolm poolt, kolm vastu, kolm jäid erapooletuks. edasi EGF juhtum, Attika hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend viis poolt, viis vastu ja erapooletuks keegi ei jäänud. Then we proceed to uh, the uh, Ballas. nüüd Ballasi raport ja jälle elektrooniliselt hääletame. kompromiss A, hääletus algas. ja hääletus lõppes. proua Harkin, kas teil oli küsimus? tahan öelda, et ma unustasin oma hääletuskaardi maha. Oh, well, um, nothing we can do. selles, ei saa midagi ette võtta, hääletus lõppes. nelikümmend seitse olid poolt, kaks vastu. Läheme edasi kompromiss M leheküljel seitse. ja hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend neli poolt, kuus vastu, erapooletuks keegi ei jäänud To muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks, üheksandal leheküljel ja hääletus algas. hääletus lõppes. seitseteist olid poolt, aga kolmkümmend kolm vastu. kompromiss C ja hääletus algas. hääletus lõppes kompromiss C üle. nelikümmend seitse poolt. keegi vastu ei hääletanud muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et elektrooniliselt hääletame, muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend seitse poolt. kakssada nelikümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kolme häälega. muudatusettepanek kakssada nelikümmend seitse. esimene osa, sest osade kaupa hääletame, esimene osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kaheksa häälega kahekümne kolme vastu. nüüd teine osa. muudatuses kakssada nelikümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud neljakümne viie häälega. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaheksa langeb ära. kompromiss T, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme häälega nüüd läheme edasi leheküljele seitseteist ja muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend viis. kakssada kaheksakümmend viis, leheküljelt seitseteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne kuue häälega nüüd muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne seitsme häälega. kompromiss S ja hääletus algas. ja hääletus lõppes. vastu vastu võetud kahekümne seitsme häälega. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaks koos kahesaja üheksakümne kolmega. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne ühe häälega muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne nelja häälega, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kuus. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud neljakümne nelja häälega. muudatusettepanek kakskümmend viis. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmine on kompromiss D. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne nelja häälega. järgmine on kompromiss E. hääletus algas. hääletus lõppes neljakümne seitsme häälega vastu võetud. nüüd läheme leheküljele kakskümmend viis. muudatusettepanek kolmsada üheksateist. ja hääletus algas. hääletus lõppes kakskümmend kaheksa poolthäält vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kakskümmend. hääletus algas. lõppes. vastu võetud kahekümne kaheksa häälega. muudatus kolmsada kakskümmend viis. hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud kahekümne üheksa häälega. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kuus koos muudatusettepanekuga kolmsada kakskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne ühe häälega, kompromiss G. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss, hašš. leheküljel kakskümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne kahe häälega lehekülg kolmkümmend üks peti kakskümmend viis. ja hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud Peti kakskümmend kuus, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud kolmekümne seitsme häälega. edasi kompromiss AO koos kompromissiga BD. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kolmekümne kahe häälega. kompromiss AP leheküljel kolmkümmend viis. hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud neljakümne ühe häälega muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss AR. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne ühe häälega. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kolmsada üheksakümmend, kolmsada üheksakümmend üks, kolmsada üheksakümmend kaks. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud, ei, hoopis tagasi lükatud, kahe, kakskümmend viis häält olid poolt, aga kakskümmend kuus vastu. edasi lehekülg äh, kolmkümmend üheksa AS kompromiss, hääletus algas. koos kompromissiga BF hääletus algas. kompromiss AS koos kompromissiga BF. hääletus käib ja nüüd hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme häälega härra Schulz, palun, teil on sõna. proua eesistuja, proua esinaine. jah, äh, meil on lehekülje numbrid teised Rahvaparteil, ärge öelge, mis leheküljel me oleme, öelge lihtsalt, millega tegemist on. ma üritan, aga lubada ei saa Pages 45. Page 45. Page 45. And this is yeah. 435. Uh, now we are uh, on amendment uh, four. nüüd muudatusettepanek nelisada kolmkümmend neli. Tried not to mention ma üritasin leheküljele mitte viidata, vaatame, kas õnnestub. nelisada kolmkümmend neli. kes on? ei, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud neljakümne kuue häälega. muudatusettepanek nelisada kolmkümmend viis. nimeline hääletus ja hääletus algas. hääletus lõppes. nelisada kolmkümmend viis üle ja see lükati tagasi. muudatusettepanek nelisada kolmkümmend kuus. hääletus algas. nimeline hääletus on hääletus lõppes tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend kaheksa. hääletus algas, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada kolmkümmend üheksa, hääletus algas. nimeline hääletus hääletus lõppes. tagasi lükatud nelisada kolmkümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada nelikümmend nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada nelikümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada nelikümmend viis. nimeline hääletus. ma arvan, et meil jäi üks vahele, nimelt nelisada nelikümmend kaks. Sorry. We only voted if we only voted if for forty for forty one is adopted with a Korean text. No, no. No we should not. ei, me ei pea hääletama seda muudatusettepanekut. järgmine on nelisada nelikümmend viis, hääletus algas ja nüüd lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada nelikümmend kuus koos neljasaja neljakümne seitsmega hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud ühe enamhäälega. nelisada nelikümmend kaheksa, hääletus algas. vabandust, seda me ei pea hääletama. neli, neli, üheksa, hääletus algas neli, neli, üheksa üle. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek nelisada viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne häälega. muudatusettepanek nelisada viiskümmend kaks, ei, nelisada viiskümmend kolm hoopis, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega, enamhäälega. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe enamhäälega. peti kolmkümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend kaks poolthäält vastu võetud. Läheme edasi. nelisada viiskümmend kuus. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelisada viiskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud kahekümne üheksa poolthäälega, muudatusettepanek nelisada viiskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss U. hääletus algas hääletus lõppes. nelikümmend kaheksa poolthäält vastu võetud. edasi lehekülg. ei, kompromiss V. hääletus algas. kompromiss V hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne nelja poolthäälega. edasi muudatusettepanek nelisada kaheksakümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne üheksa häälega. kompromiss kaks siis V hääletus algas. rahvaparteil on üks liigne hääletaja. võtke palun kaart välja. kompromiss kaks siis V. hääletus käib ja nüüd lõppes. nelikümmend üheksa poolthäält neli vastu. edasi. kompromiss AA on järgmine hääletame elektrooniliselt, hääletus algas. topelt A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne kolme poolthäälega. muudatusettepanek. vabandust muudatusettepanek viissada neliteist, hääletus algas. viissada neliteist, hääletus käib, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss AB, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend kaheksa poolthäält vastu võetud kompromiss AC. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. Peti kolmkümmend seitse. kas leidsite Peti kolmkümmend seitse, hääletus algas Peti kolmkümmend seitse üle hääletus lõppes. vastu võetud. peti kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, peti kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud nelikümmend kaheksa poolthäälega. kompromiss AJ. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega. edasi muudatusettepanek viis, kuus, kaks. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne viie poolthäälega. edasi muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kahe poolthäälega muudatusettepanek viissada kuuskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne üheksa häälega vastu. nüüd muudatusettepanek viissada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek viissada seitsekümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viissada seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss. ei, muudatusettepanek viissada seitsekümmend viis. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. edasi viissada seitsekümmend üheksa. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. edasi kompromiss AM viiskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne kahe poolthäälega viissada kaheksakümmend üheksa, viissada kaheksakümmend üheksa on järgmine hääletus algas. viissada kaheksakümne üheksa üle. hääletus lõppes, vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega. järgmine on muudatusettepanek viiskümmend neli. vabandust viiskümmend kolm kõigepealt. muudatusettepanek viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepaneku viiskümmend kolm üle nelikümmend kaheksa poolthäält vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes kompromiss I. hääletus algas kompromiss I üle. hääletus lõppes ja vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega, nüüd kompromiss K. hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend kaheksa poolthäälega vastu võetud. järgmine on kompromiss J, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne viie poolthäälega muudatusettepanek kuussada kakskümmend kaks koos muudatusettepanekuga kuussada kakskümmend kolm ja kuussada kakskümmend, ei, kaks vaid. kuussada kakskümmend neli ja kuussada kakskümmend viis veel juurde. kes on poolt? vabandust, hääletus veel käib hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuussada kakskümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuussada kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne poolthäälega, muudatusettepanek kuussada kolmkümmend, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne poolthäälega. muudatusettepanek kuussada kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletame kuussada kolmkümmend kuut, hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada 600 kolmkümmend seitse koos kuuesaja kolmekümne kaheksa ja kuuesaja kolmekümne üheksaga. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd järgmine on muudatusettepanek kuussada nelikümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss L. kas te soovisite sõna, ei? nüüd hääletame kompromiss L-i. hääletus algas hääletus lõppes. viiskümmend kolm poolthäält vastu võetud. muudatusettepanek kuussada nelikümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss AT. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud viiekümne ühe poolthäälega. kompromiss AU, hääletus algas. hääletus lõppes. nüüd kuussada viiskümmend seitse. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuussada viiskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada viiskümmend üheksa, hääletus algas. kuussada viiskümmend üheksa hääletamine lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada kuuskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada kuuskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud ei, vabandust, vastu võetud kahekümne kaheksa poolthäälega. ja läheme edasi muudatusettepaneku kuussada kuuskümmend kaks juurde, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuussada kuuskümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kuuskümmend neli langeb ära. hääletame eh, nüüd muudatusettepanekut kuussada kuuskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuussada kuuskümmend kaheksa. hääletus algas kuussada kuuskümmend kaheksa üle. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne kolme poolthäälega. muudatusettepanek kuussada kuuskümmend üheksa koos kuuesaja seitsmekümnega hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend üks koos muudatusettepanekuga kuussada seitsekümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuussada seitsekümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend kuus koos kuuesaja seitsmekümne seitsmega. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend kaheksa koos kuuesaja seitsmekümne üheksandaga. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend koos kuuesaja kaheksakümne ühega. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa koos ei. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend kaks. kuussada kaheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend viis. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend kuus, kuus kuuesaja kaheksakümne seitsmega hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Peti nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nelikümmend üks poolthäält, kuussada kaheksakümmend ühe, kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, muudatusettepanek kuussada üheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada üheksakümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada üheksakümmend viis on nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks minul lehekülg üheksakümmend neli. hääletame muudatusettepanekut üks. minu lehel üheksakümne neljandal leheküljel. hääletus käib. nüüd on läbi. vastu võetud viiekümne kahe poolthäälega. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne kahe poolthäälega. muudatusettepanek kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kaheksa häälega. kompromiss BA hääletus algas hääletus lõppes viiekümne häälega vastu võetud. Peti üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Peti kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Peti kolm. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss BB. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kahekümne viie poolthäälega. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne nelja poolthäälega. Peti neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud peti viis, hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend kuus poolthäält, keegi vastu ei olnud. peti kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud peti seitse. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne ühe poolthäälega. muudatusettepanek seitsekümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss B. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne poolthäälega. muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne nelja poolthäälega muudatusettepanek kaheksakümmend ja kaheksakümmend üks, osade kaupa hääletamine alustame esimesest osast. hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepaneku kaheksakümmend üks üle. nüüd teine osa muudatusettepanekus kaheksakümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuus hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss BC, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss BD Läheme kompromissi BE juurde hoopis. kompromiss BE leheküljel sada üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmteist. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli. vabandust. hoopis kompromiss BG. BG, hääletame. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. üks on üle sotsiaaldemokraatide hulgas hästi. vastu võetud. sada kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi kompromiss BH. ja hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss PH üle vastu võetud viiekümne ühe poolthäälega. edasi muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus ja hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa, samuti nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada kolmkümmend. hääletus algas tegemist on nimelise hääletusega. hääletus lõppes. tagasi lükatud. peti kümme. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ei, vabandust, see on vastu võetud hoopis. peti üksteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss BI. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. muudatusettepanek sada kolmkümmend neli, samuti nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada kolmkümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega. muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss BJ. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne kahe poolthäälega, kompromiss BK, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss BL, hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend kolm poolthäält vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss BM. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss BN. hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend seitse poolthäält vastu võetud, muudatusettepanek sada viiskümmend kolm langeb ära, vabandust. nii et järgmine on muudatusettepanek sada viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes kas kusagil oli tehniline probleem? peame kordama või kuidas? ei, me hääletasime saja viiekümne neljandat muudatusettepanekut ja see lükati tagasi. nüüd läheme muudatusettepaneku sada viiskümmend viis juurde. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss BO. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss BP. BP hääletus algas. hääletus lõppes järgmine on kompromiss BQ. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss BR. hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes saja seitsmekümne kolme üle, see lükati tagasi. järgmine muudatusettepanek sada seitsekümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss BS. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss BT. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne kahe poolthäälega. Peti seitseteist. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss BU. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse on järgmine hääletus, algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. see on sada kaheksakümmend kaheksa, kas te olete kõik hääletanud? see lükati tagasi. kompromiss BV. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada üheksa. Läheme muudatusettepaneku saja üheksakümne, saja üheksakümne ühe esimese ja peti kaheksateist juurde. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud järgmine on kompromiss B kaks siis V, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss BX, hääletus algas. hääletus lõppes nelikümmend viis poolthäält, kaheksa vastu. muudatusettepanek sada üheksakümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada, sada üheksakümmend kaheksa. hääletus algas saja kaheksakümne üheksanda üle. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kakssada, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viissada kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viissada üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd hääletame raporti projekti muudetud kujul kas kõik on hääletanud? lõpetame siis hääletuse. Um, nüüd me hääletame otsust alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. ja hääletus algas. ja hääletus lõppes. kolmkümmend kaks poolt, seitseteist vastu, kolm jäid erapooletuks. suur tänu kõigile näitasite, kuidas hääletasite.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 eilset hääletust Euroopa Tööjõuameti alal. palun, madam, proua Jungeerius. me soovime hääletada. alustame nüüd hääletust Euroopa Tööjõuameti üle. Yeah, yeah, uh, this amendment. This means keyboard. Shall what we should put it at vote? Yeah, yeah, yeah, yeah. No, it's, uh, we vote. Mm. 47. We start by voting on amendment. alustuseks hääletame muudatusettepanekut nelikümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. muudatusettepanek nelikümmend seitse. Euroopa Tööjõuamet, hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd komisjoni ettepanek pealkirja kohta. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd äh, TRAN kaks. hääletus algas. muudatusettepanek TRAN kaks. hääletus algas hääletus lõppes. volitus üks muudatusettepanek äh, äh, Transpordikomisjonilt. ja see on tagasi lükatud. ja nüüd äh, Jüri kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud peatükk äh, üks, muudatusettepanek äh, sada viiskümmend seitse. kes on poolt, kes on vastu? Äh, hääletame siiski elektrooniliselt. kakssada viiskümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd artikkel üks, muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaheksa ja juuri kakskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss kaks ja see on vastu võetud. nüüd kompromiss kuus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kahe poolthäälega. nüüd Jüri kolmkümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolm. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. nüüd äh, jõuame juuri kolmkümmend kolm juurde. juuri kolmkümmend kolm hääletame muudatusettepanekut juuri kolmkümmend kolm, hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd TRAN kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kaks. jah, kolmsada kolmkümmend kaks, mu hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kolmsada kolmkümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss seitse, hääletus algas. kompromiss seitse. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd kompromiss neliteist. kas olete selle üles leidnud? väga hea. hääletame kompromissi neliteist. hääletus algas. ja kompromissi neliteist hääletus, minul on see leheküljel kakskümmend kaks. hääletus äh, on nüüd lõppenud kompromiss neliteist ja see on vastu võetud. nüüd läheme järgmise kompromissettepaneku juurde, see on kompromiss viisteist, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. ja nüüd muudatusettepanek nelisada kuuskümmend kaks. nii, muudatusettepanek nelisada kuuskümmend kolm. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kuusteist. hääletus algas. kompromiss kuusteist ja hääletus lõppes nii, vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega kompromiss seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. ja nüüd äh, võtame muudatusettepaneku nelisada seitsekümmend viis ette, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, kaks häält oli enam. kompromiss kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne üheksa poolthäälega nüüd äh, eelarvekomisjoni ettepanek kaksteist. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss üheksateist. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne seitsme poolthäälega kompromiss kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega. kompromiss kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne seitsme poolthäälega muudatusettepanek viissada neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne seitsme poolthäälega. nüüd muudatusettepanek viissada viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud eelarvekomisjoni ettepanek kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne vastuhäälega. nüüd Jüri nelikümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja nüüd viissada kuus. see võeti tagasi, nii et muudatusettepanek viissada seitse koos viiesaja kaheksaga. hääletus algas. hääletus. jah, see on tagasi lükatud kahekümne üheksa vastuhäälega nüüd hääletame muudatusettepanekut viissada üheksa, viissada kümme, viissada üksteist ja juuri nelikümmend kuus, kõik koos, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne viie poolthäälega. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. üks oli vastu. nüüd äh, jõuame kompromissini kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viiekümne poolthäälega, üks hääl oli vastu. kompromiss kakskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne viie poolthäälega. muudatusettepanek viissada kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd tuhat viissada kakskümmend üheksa, kuid siiski ei, hoopis juuri nelikümmend kuus. järgmisena hääletame juuri nelikümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek viissada kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. viissada kolmkümmend üks, seda me ei hääleta. nüüd viissada kolmkümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd viissada kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek viissada kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd läheme leheküljele viiskümmend. kompromiss kakskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. järgmisena kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss kakskümmend üheksa oli see, nelikümmend viis poolthäält, üks vastu nüüd öö, ähm, osade kaupa hääletus, äh, muudatusettepaneku kuussada kolm esimene osa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss äh, kakskümmend üheksa A hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega muudatusettepanek kuussada kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, kompromiss kolmkümmend kaks. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kolme poolthäälega. ja nüüd kompromiss kolmkümmend kolm, minul leheküljel viiskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. kompromiss kolmkümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kaheksa poolthäälega. muudatusettepanek kuussada viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes vast-, tagasi lükatud. Jüri nelikümmend üheksa. Jüri nelikümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada viiskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd eh, muudatusettepanek kuussada viiskümmend viis hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuussada viiskümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kompromiss kolmkümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss kolmkümmend viis. see on vastu võetud neljakümne kahe poolthäälega. järgmisena juuri viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada kuuskümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuussada kuuskümmend kaheksa. muudatusettepanek kuussada kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes see on tagasi lükatud. kuussada kuuskümmend üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. Tran viiskümmend viis, nüüd hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek kuussada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. nüüd äh, kuussada seitsekümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. juuri viiskümmend, hääletus algas, hääletus lõppes. ja see on tagasi lükatud. TRAN viiskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuussada seitsekümmend viis koos juuri viiekümnega. hääletus algas. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. nüüd äh, kompromiss kolmkümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud järgmisena juuri viiskümmend. hääletus algas. palun sõna. kompromissi kolmkümmend kuus raames me juba hääletasime muudatusettepanekut juuri viiskümmend, see on, need on identsed see vastab äh, lõikele neli, seetõttu hääletame seda praegu. kas kõik on hääletanud juuri viiekümne osas? väga hea. see on tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek kuussada seitsekümmend üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kuussada kaheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd äh, FEM kolmkümmend neli hääletus algas. FEM kolmkümmend neli hääletus on nüüd lõppenud, tagasi lükatud järgmisena muudatusettepaneku sada kaheksakümmend üks ja juuri viiskümmend üks hääletus algas hääletus on nüüd lõppenud. kolmkümmend kaheksa vastuhäält. nüüd TRAN viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmekümne üheksa poolthäälega. järgmisena kuussada üheksakümmend hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuussada üheksakümmend üks koos TRAN kuuekümnega. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmisena TRAN kuuskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud järgmisena kuussada üheksakümmend kaks koos juuri viiekümne ühega. Tran kuuskümmend, vabandust, ütleb äh, proua esimees, äh, kuussada üheksakümmend kaks ja juuri viiskümmend üks koos hääletus algas. hääletus lõppes järgmisena TRAN kuuskümmend kaks. ainu-, hääletame ainult äh, TRAN kuutekümmend kahte ja hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud mis on äh, kolmesaja üheksakümne kahe tulemus? üheksa poolthäält, kolmkümmend kuus vastuhäält. ja ühtegi erapooletut ei olnud. suur tänu! nüüd hääletame muudatusettepanekut, mille esitas härra Kossa, kuussada üheksakümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmisena FEM kolmkümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada üheksakümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada üheksakümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada üheksakümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend üheksa vastuhäält, kümme poolthäält järgmisena muudatusettepanek kuussada üheksakümmend seitse. hääletus algas. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena TRAN kuuskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. üks hääl, üks vastuhääl oli enam ja nüüd juuri viiskümmend üks koos muudatusettepanekuga kuussada üheksakümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, nüüd juuri viiskümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kolmekümne kaheksa poolthäälega. nüüd artikkel kolmteist. liigume otse kompromissi kolmkümmend seitse juurde. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kolme poolthäälega ja nüüd kompromiss kolmkümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne poolthäälega nüüd hääletame kompromissi kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne viie poolthäälega. nüüd kompromiss nelikümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne seitsme poolthäälega. kompromiss nelikümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss nelikümmend üks on vastu võetud neljakümne kuue poolthäälega. nüüd kompromiss nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne seitsme poolthäälega. nüüd muudatusettepanek seitsesada viiskümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne kolme poolthäälega. järgmisena juurde viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud neljakümne nelja vastuhäälega. juuri viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud neljakümne kahe vastuhäälega meil on ka muudatusettepanek seitsesada viiskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud neljakümne kahe vastuhäälega, kompromiss nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud neljakümne nelja poolthäälega muudatusettepanek seitsesada kuuskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend üks koos juuri viiekümne neljaga hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud neljakümne viie vastuhäälega kompromiss nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne kolme poolthäälega muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse vastuhäält. muudatusettepanek seitsesada seitsekümmend üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek seitsesada kaheksakümmend koos juuri viiekümne viiega hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. libe nelikümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus ettepanek seitsesada kaheksakümmend üks koos muudatusettepanekuga kaheksasada viiskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kompromiss nelikümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss nelikümmend viis on vastu võetud neljakümne kolme poolthäälega. muudatusettepanek seitsesada üheksakümmend viis. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend viis A. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud neljakümne seitsme poolthäälega. järgmisena kompromiss nelikümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. see on vastu võetud kolmekümne üheksa poolthäälega. Yes. Mm kompromiss nelikümmend seitse, hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud, nelikümmend poolt muudatusettepanek kaheksasada kakskümmend kaks lehekülg kaheksakümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus poolt FAM kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi, muudatusettepanek kaheksasada kolmkümmend üks ja see hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolt libe nelikümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. Juri viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksasada kolmkümmend hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolt kaheksasada kolmkümmend neli. kaheksasada kolmkümmend neli ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend viis poolt. nüüd kaheksasada kolmkümmend kuus ja Jüri kuuskümmend kaks. Nad on identsed, kui teie hääletusnimekirjas on midagi muud kirjutatud, siis äh, see ei ole õige, nii et kaheksasada kolmkümmend kuus ja juuri kuuskümmend kaks ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksa, nüüd kaheksasada kolmkümmend kaheksa. hääletus on alanud. kaheksasada kolmkümmend ühe, kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksasada kolmkümmend üheksa hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksasada nelikümmend kaks. muud, muudatusettepanek kaheksasada nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend poolt, kaheksa vastu. kompromiss nelikümmend üheksa hääletus on alanud. nelikümmend kuus poolt. nüüd edasi muudatus, ettepanek kaheksasada viiskümmend kaks. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud edasi. kaheksasada viiskümmend viis, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Jüri kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksasada viiskümmend kuus koos juuri seitsmekümnega ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksasada viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend üheksa A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see oli vastu võetud. kompromiss viiskümmend. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolt, kompromiss viiskümmend üks. hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt kompromiss viiskümmend kaks ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend seitse poolt. muudatusettepanek kaheksasada üheksakümmend seitse. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. juuri seitsekümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksasada üheksakümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, kahe hääle vahega kaheksasada üheksakümmend üheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. FAM nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksasada, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksasada üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus poolt. muudatusettepanek üheksasada kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolt. üheksasada kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksasada viis ja sellega koos, vabandust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 aga hiljuti me hääletasime ühte teist muudatusettepanekut ja seal ka seisis kirjas, et eh, see seot-, on seotud kompromissiga viisteist, kas üheksasada neli hääletame siis või mitte? compromise 50 will yeah, go. Yeah. So we go to this one. Yeah. Yes, well, uh, uh, 900 üheksasada neli langeb ära, sest me võtsime vastu kompromissi viiskümmend, see on see põhjus. aga Jüri kakssada kuuskümmend ja muudatusettepanek kaheksasada kolmkümmend kuus ka tuleb läbi hääletada, kui kompromiss viiskümmend vastu võetakse. That's complicated. If you this, this is an article which is not compatible. Mm. Can you try? If it, I mean, if I understand correctly, the previous. kui ma õigesti aru sain, siis eelmine hääletus, mis puudutas kompromissi viiskümmend, hääletusnimekirjas oli öeldud, et see langeb ära, kuid roheliste soovil otsustasime eraldi hääletada nii või teisiti, kuid hääletusnimekirja muuta ei olnud aega enam muudatusettepanek üheksasada neli äh, käib kompromissi alla ja seda ei ole vaja seega hääletada. Yes. täpselt nii see on. sellega on siis asi selge. okei okay,, so we understand why this. nüüd saime siis selgust, miks nii läks ja läheme edasi. muudatusettepanek üheksasada viis ja sellega koos Juri seitsekümmend neli. ja hääletus on nüüd alanud. And the vote is now. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolt. FAM nelikümmend kolm. Budget kaheksateist, vabandust kõigepealt budget kaheksateist. hääletame. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suur tänu ja nüüd FAM nelikümmend kolm. hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek üheksasada kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vaadete üheksateist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt Juri seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe hääle erinevusega. kakskümmend kaks poolt FAM, nelikümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega üheksasada seitse ja üheksasada kaheksa. hääletame koos ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. Need on tagasi lükatud. Juri seitsekümmend kuus. üheksasada kaheksa enne hääletus on alanud, üheksasada kaheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. juuri seitsekümmend kuus hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, üheksasada üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend viis. vabandust, kas te võtsite meile jätta aega hääletada? mõned sekundid rohkem elektrooniliseks hääletuseks, palun. paar sekundit rohkem võiks, rohkem aega olla, aitäh jah, muidugi. see on tõesti erakorraline hääletus, mis kestab tunde, meil on olulised raportid, kuid ma usun, et me saame hakkama. ja kui te soovite, me võtame aeglasemalt, kui see teeb teile asja lihtsamaks uh,. I felt that the majority want us to tundub siiski, et enamus soovib, et me teeksime kiiremini. kompromiss viiskümmend viis. The vote is open. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud, see oli kompromiss viiskümmend viis. nelikümmend seitse oli poolt ja kolm vastu ja nüüd läheme kompromissi viiskümmend kuus juurde. ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. nelikümmend kaheksa oli poolt ja üks vastu. nüüd muudatusettepanek üheksasada kakskümmend kaks ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksasada kakskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see oli üheksasada kakskümmend kolm ja see on tagasi lükatud, nelikümmend neli oli vastu. nüüd kompromiss viiskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks pulli poolt. libe viiskümmend kaks. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksasada kakskümmend kuus ja juuri seitsekümmend kaheksa. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolme häälega libe viiskümmend kolm ja batš kakskümmend üks, ei. Eh, we vote libe fifty three. libe viiskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Badge kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend kaheksa, libe viiskümmend neli ja juuri seitsekümmend üheksa, hääletame koos. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Jüri kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend kolm poolt. muudatusettepanek üheksasada kolmkümmend kaks koos Jüri kaheksakümmend ühega. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksasada kolmkümmend kolm ja Jüri kaheksakümmend kaks. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. Art-, lõige nelikümmend kolm, muudatusettepanek üheksasada kolmkümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek üheksasada kolmkümmend viis. hääletame. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. see oli tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksasada kolmkümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see oli vastu võetud, nelikümmend üks poolt. libe viiskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Juri kaheksakümmend kolm, hääletus alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend kolm poolt. kompromiss viiskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend viis poolt, neli vastu Yeah. We go back here? No, no, no, no. Yeah, yeah we proceed. Now we proceed on... Nüüd läheme kompromissi kuuskümmend neli juurde, kui te nüüd leiate selle ja kes on poolt. ja vastu. seda me nüüd hääletame siis nelikümmend viis poolt. kompromiss kuuskümmend üks. tegelikult hääletame plokina kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm. ja see hääletus on nüüd alanud. ja ühtlasi lõppenud. nelikümmend neli oli poolt nüüd põhjendused, põhjendused, põhjendus üks, muudatusettepanek number viiskümmend neli, viiskümmend viis, juuri kolm, libe üks, ei. aa, selge, ütleb esinaine. muudatusettepanek viiskümmend neli. The vote is open and now it hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, Juri kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. libe üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus kaks, muudatusettepanek number viiskümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Tran kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega muudatusettepanek viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. viiskümmend üheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega. libe kaks ja Juri neli, hääletame koos. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend kaks poolt libe kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üheksa, vastu libe viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt põhjendus kolm, muudatusettepanek number kuuskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus kolm, A oli pea seitse ja juuri viis hääletame koos, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastu. libe kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, libe kaheksa, nelikümmend poolt ja seitse vastu muudatusettepanek kuuskümmend kaks ja hääletus on alanud. kuuskümmend kaks, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend seitse oli vastu. kuuskümmend kolm, hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastu. muudatusettepanek number üks. härra Lennartselt hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt. põhjendus neli B, muudatusettepanek number kuuskümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see oli tagasi lükatud. libe kuus. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. ei, see jääb ära üldse. kuuskümmend seitse, me ei hääleta ja libe neli samuti, seega kompromiss neli. kompromiss number neli. hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud, kompromiss neli, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, viis vastu Läheme edasi. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus. And the, uh, the vote is open. hääletus käib. ja hääletame muudatusettepanekut kaheksakümmend kuus minu leheküljelt sada kaksteist ja hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neli. hääletus on alanud. And uh, the vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt. kompromiss viis. Vote is open. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus poolt. muudatus, ettepanek sada üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa vastu. sada kaks. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. budget üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud ühe häälega. libe üksteist, siin on ka suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt hääletus on alanud. And the vote is now. hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud nelikümmend neli häält poolt. kompromiss neliteist A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolt. muudatusettepanek sada neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek sada viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud Juri üheksa on järgmine. ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss kuuskümmend. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt libe neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kuus vastu muudatusettepanek seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa oli poolt. juuri kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud, see oli Jüri kümme, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud ja see oli sada kolmkümmend kaks ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. libe viisteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see oli libe viisteist ja see oli tagasi lükatud. nüüd kompromiss neliteist B. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sa-, ei, see, see on tagasi võetud, nüüd kompromiss viisteist A. hääletus on alanud, see oli viisteist A. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud nelikümmend kuus poolt. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud samuti tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Juri kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud mis meil on? sada kuuskümmend. sada kuuskümmend. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd läheme edasi, sada kuuskümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe hääle erinevusega. sada kuuskümmend kolm. ja ühtlasi liibe kuusteist. Need on identsed. ja hääletus on meil alanud. ja nüüd on ta lõppenud tagasi lükatud järgmine on TRAN kümme. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd jõuame põhjenduse neliteist juurde, kompromiss kakskümmend kuus. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend neli poolt. muudusettepanek sada seitsekümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on sada seitsekümmend kolm. jah. viimast soovite korrata see on minu lehekülg sada kakskümmend kolm ja see on muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm. I will dream about these nightmares um.... näen seda oma õudusunenägudes. kas te leidsite selle? sada seitsekümmend kolm. kas me siis hääletame uuesti? hästi. Oh yes, we close the vote, okei okay That... ja lõpetasime selle hääletuse, aga nüüd on meil kompromiss kolmkümmend kuus A käsil ja hääletame seda. kolmkümmend kuus A on kompromiss, see hääletus on nüüd alanud. And the vote. ja hääletus. hääletus on lõppenud. nelikümmend neli oli poolt ja kaks vastu. põhjenduspunkt number kuusteist ja muudatusettepanek on sada kaheksakümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks, mis äh, sobib kokku eelmisega, aga hääletame ikkagi. sada kaheksakümmend kaks. ei hääleta, ei ikka hääletame. hääletame, hääletame. hääletame muudatusettepanekut sada kaheksakümmend kaks. ma saan aru, kui mõni protestib, aga hääletus on nüüd äh, alanud ja lõppenud. suur tänu, tagasi lükatud Tran kolmteist. hääletus on alanud. Tran kolmteist ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. FAM kuus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, FAM kuus oli see. ja see on tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt kompromiss nelikümmend kolm A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend viis poolt, üks vastu. edasi muudatusettepanek kakssada üks. ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe hääle erinevusega. kompromiss viiskümmend kolm, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. see oli viiskümmend kolm. ja see on vastu võetud nelikümmend üks poolt muudatusettepanek kakssada kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend neli vastu muudatusettepanek kakssada üksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. We go to compromise. kompromiss viiskümmend neli Yes, 54 yeah. Article 23, compromise. <coughs> yes. We vote on compromise 54 and the vote is open. hääletus on alanud, hääletame kompromissi viiskümmend neli. ja hääletus on lõppenud. nelikümmend viis poolt. ja see oli vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksateist ja kakssada üheksateist, hääletame koos hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks vastu. Vatš kolm. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kakskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Tran seitseteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Tran seitseteist tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Juri kakskümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kuus vastu. libe kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend viis A on meil põhjendus ja muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaks. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Budget four. Budget neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend üheksa A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus oli poolt. kompromiss nelikümmend neli A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli poolt. muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud FAM kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. FAM üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuuskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolt. muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks. leheküljel sada kolmkümmend kolm, kakssada nelikümmend üks Mara Pitsoto. hääletus on alanud. jah, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli. hääletus on nüüd alanud, kakssada nelikümmend neli ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. kakssada nelikümmend üheksa. Jüri Randke muudatusettepanek ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. FAM kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see oli tagasi lükatud kompromiss kakskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt kompromiss kuuskümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see oli kompromiss kuuskümmend kuus. see oli vastu, see on vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt. It's compromise sixty six. You just said thirty six. 66. Oh, yeah. Uh, <clears throat> uh, recited 37 uh.... põhjendus kolmkümmend seitse, Jüri kakskümmend viis. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada viiskümmend kuus, Terri Randke, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. libe kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud viie häälega ja nüüd hääletame raporti projekti muudetud kujul, tegemist on elektroonilise hääletusega. okei okay,, and the, uh, the vote is. hääletus on lõppenud ja tulemus on kolmkümmend kolm poolthäält, kuus vastuhäält. ja me täname raportööri me peame ka hääletama otsust alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, nii nagu raportöör on välja pakkunud. nii et hääletagem ka selle üle. palun. kes on poolt? elektrooniline hääletus. hääletus algas kolmkümmend kolm olid poolt, üheksa vastu. kuus jäid erapooletuks. suur tänu, see oli tõeline maraton. aga meil on veel hääletada vaja. teeme viieminutilise pausi, eks ole? viis minutit pausi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 okei okay,, friends. niisiis. me oleme suure osa tööst ära teinud, suurema osa ära teinud meil ei ole enam kahte tundi, aga vähemasti kolmkümmend minutit küll veel hääletada, kui me tõhusad oleme. nii et üritagem nüüd jälle siia kokku koguneda ja võtame end kokku, siis me jääme võitjaks. Mrs. Mrs. Miller wants to make a comment. Madame Miller wanted to make a comment. Give her the floor, please. Miller she wanted now. Yeah, yeah, right. Hmm? Very, very small. Yeah. Minority opinion. Yeah. Okay, I'll give the floor to Madame. Eh, annan sõna proua Melanile. Merci, euh, Madame la Présidente, surtout sa. proua esinaine, aitäh selle pausi eest, saime pisut hinge tõmmata. aga meie vähemus, arvamus, mis puudutab Euroopa Tööametit, Prantsuse delegatsioon ENF-i fraktsioonist Äh, ei olnud solidaarne tehtud tööga erinevatel põhjustel. iseäranis äh, eesmärgiks on ületada komisjoni enda puudujäägid erinevates valdkondades, äh, mida tuleks ühendada selleks, et tegevus oleks tõhusam. tsentraliseerimine puudujääke omavate vahendite puhul ei võimalda saavutada tulemusi, mis on Tööamet endale seadnud, seega praegusel kujul ei ole võimalik äh, lühikese ajaga midagi ette võtta, seda enam, et loodav tööamet ei, ei, tal ei oma vahendeid selleks, et äh, tema ees seisvaid üleskutseid vastu võtta, aitäh. Yes. Thank you uh,, uh thank you. suur tänu tahan kolleegile ENF-ist vastata, et kui selline mure on, siis oleks hea, kui ta oleks ka kohale tulnud ükskord variraportööride kohtumisele, kui me neist asjust rääkisime. okei okay, uh,, then we proceed with the voting. nii et läheme nüüd hääletamise juurde. tegemist on kantserogeenide ja mutageenide aruandega ja alustame kompromissettepanekust üksteist palun näidake käega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kompromiss kolm leheküljel kolm minu paberites. kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kompromissi kolm elektroonilise hääletusega. kompromiss kolm jah, kolmkümmend üheksa oli poolt, kolm vastu. edasi kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kaks ja kolm langevad ära, nii et muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kolmekümne üheksanda. hääletus lõppes. kolmekümne üheksanda muudatusettepaneku üle kakskümmend viis olid poolt, kuusteist vastu nüüd kompromiss neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt neli. Jüri Kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üksteist poolt, vastu, kontrollime üle, muudatusettepanek üksteist äh And okay. What was the result? tulemus kakskümmend üheksa olid vastu, neliteist vaid poolt. kompromiss kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on muudatusettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud. mulle näib, et vastu võetud. Jüri neliteist. ei, seitsekümmend neli, muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud. see tuleb üle kontrollida, muudatusettepanek seitsekümmend neli. hääletus algas. muudatusettepanek seitsekümmend neli, hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Juri viisteist langeb ära. muudatusettepanek seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle seitsmeteistkümnenda muudatusettepanek seitseteist, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu raporti projekti üle muudetud kujul, elektrooniline hääletus. hääletus algas ja nüüd hääletus lõppes. ja nelikümmend kolm poolt häält, keegi vastu ei olnud suur tänu raportöörile. Uh, we will also vote on the decision. ja me hääletame ka otsuse üle hakata pidama institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, nagu raportöör on välja pakkunud. hääletus algas. hääletus lõppes ja ettepanekut toetati. suur tänu raportöörile, suur töö on ära tehtud. suur ja tähtis töö. ja nüüd me hääletame ka arvamuse eelnõu, mis loob õiguste ja väärtuste programmi ja alustame muudatusettepanekust üks, kes poolt, vastu, erapooletud mulle näib, et vastu võetud kontrollime üle. muudatusettepanek üks, pealkiri. hääletus algas, nüüd lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komp-, ei, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud. see tuleb üle kontrollida, muudatusettepanek kaksteist, pilt ebaselge hääletus lõppes. vabandust, te peate korralikult kätt tõstma, kolmkümmend kaks oli poolt, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle sada kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. lükati tagasi sada kaks, nüüd läheme saja kolmanda juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle ka saja kolmanda. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja sada neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek raportöörilt. tema toetab muidugi oma ettepanekut. poolt, vastu, erapooletud. peame üle kontrollima saja kuuenda. hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud kahekümne kahe häälega. järgmine on muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle ka kuueteistkümnenda, hääletus algas. hääletus lõppes vabandust, kolmkümmend kolm olid vastu sada seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle sada kaheksa. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud paari häälega Läheme edasi, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kakskümmend kaheksa. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend viis poolthäält. midagi kummalist toimub mõnede hääletuste puhul kolleegid ei tõsta kätt, aga samas me näeme koordinaatoreid fraktsioonidest, mis iga kord siiski annavad märku. ja kui suurte fraktsioonide koordinaatorid annavad sama märguande, siis võib arvata ka, et hääletus, milline on hääletustulemus, ei ole iga kord ju vaja kontrollida. kui Sotsialistid ja Rahvapartei neli-viis korda järjest juba tõstavad samamoodi kätt, siis saame ikka kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli häält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 kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, ütleb esinaine. vabandust. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompro-, ei, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viisteist. muudatus kaheksa, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli läheb kokku üheksandaga, kes on seitsmekümne neljanda poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend, ei, seitsekümmend kaheksa hoopis, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kaheksakümnenda. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis poolhäält nüüd hääletame äh, arvamuse projekti muudetud kujul nimeline hääletus. hääletus algas, hääletus lõppes. tulemuseks on kolmkümmend kaheksa poolthäält, kaks vastu, üks jäi erapooletuks. suur tänu selle koleda päeva eest. Uh, is it? So, shall we vote on it? We have one vote üks äh, hääletus on veel, ei, vabandust, meil on ettekanne hoopis jäänud. ja ma olen kindel, et paljud teist jäävad siia, et see ära kuulata. olgem viisakad. me oleme ju kutsunud äh, siia kohale äh, ka projektijuhi Ecorüssist Andrea Broughcottoni ja tema räägib meile väga tähtsast küsimusest meie komisjoni jaoks ühtne tähtajatu tööleping. loodetavasti jah, võetakse nüüd jälle istet ja kuulatakse, aga kui te ei plaani jääda kuulama meile siia kutsutud külalist, siis palun vaikselt lahkuge, aitäh. palun, teil on sõna. suur tänu, suur tänu kutse eest siia tulla ja ma olen väga tänulik teile, kes te jäite, ma saan aru, et see hääletamine läks teil väga pikaks, ma teen lühidalt. jah, ma lihtsalt tutvustan väga kiiresti selle uuringu tulemusi, mille me tellisime eh, tööhõivekomisjoni nimel läbi viisime. mina olen Ecorüssist, olen Saksamaalt ja räägin teile nüüd dualismist tööturul ja mida liikmesriigid teevad võitluses selle vastu ja räägin lühidalt lihtsalt uuringu tulemustest. kõigepealt taustast. jah, eh, miks me sellest tahame rääkida, tegemist on ajutise töö ka, mis üha kasvab äh, ajapi ja pärast seda, kui tööturud on dereguleeritud ja on nüüd täiesti tööturul juba kanda kinnitanud nähtus, kaksteist protsenti töölepingutest on sellised ja mõnedes riikides lausa viisteist protsenti, Poola, Hispaania, Horvaatia, Portugal ja Holland. nüüd, kuidas see mõjutab äh, erinevaid inimgruppe? Äh, lihtsalt madalamate oskustega inimesed on ajutise töölepinguga ja nooremad samuti sisserännanud ja need, kes on kesk, kes töötavad madalaid oskusi nõudvates teenindussektorites tõenäoliselt ei näe, aga kui me vaatame liikmesriigiti, siis see punane joon siin on Euroopa Liidu keskmine, mis on umbes kaksteist protsenti ja te näete, et me võtsime siin kaks ajapunkti, kaks tuhat kuus ja kaks tuhat kuusteist, et näidata, kuidas need ajutised lepingud on ajas äh, kasvanud. ja äh, jah, kasv on olnud kaheksateistkümnes riigis ja kaheksas vähenenud. Äh, nii et tegelikult ikkagi ülespoole trend on enamikes riikides, Euroopa Liidu keskmine on enam-vähem sama, samasuguseks jäänud. nüüd, mis puudutab põhilisi tõukejõud juhtusid ja tegureid, see on keeruline nähtus, aga meie uuring näitas meile, et kui alalist töölepingut ei ole võimalik leida, siis nõustutakse ajutise töölepinguga. ja ka liikmesriikide regulatsioon eh, ja töösuhted eh, etendavad tohutut rolli eh, selles, kui tähtajalised töölepingud on nii suures osas, aga kus on õpipoisi praktikantide eh, väga hea süsteem, siis seal on eh, ka tähtajalisi töölepinguid rohkem. aga see ei ole probleemiks. ja eh, ajutise töölepingutega on ka esindatus ametiühingute poolt väiksem, madalam töötasu ja ka karjääri tegemisvõimalused on piiratud ja koolitust saada vähem võimalusi ja see kõik lööb ebakindlaks töösuhted ja inimesed jäävad kinni ajutistesse lepingutesse, tegelikult on halvemas positsioonis karjääri teha tööturul ja ma räägin ka üleminekust ajutistelt töölepingutele alalistele töölepingutele aastal kaks tuhat kuus kuni kaksteist on meil andmeid ja te näete, et kõikides vanusegruppides, kuidas on areng olnud, üleminek ajutistelt lepingutele, alalistele lepingutele kuue aasta lõikes. nüüd, mida liikmesriigid teevad? jah, me räägime ühtsest tähtajatust töölepingust, see on üsna huvipakkuv teema, mõnedes riikides nagu Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia jah, on seda arutatud, aga seda nähtust ei ole ja ühesugused e, vallandamistingimused looksid sellised ühtsed tähtajatud töölepingud ja sellest on räägitud nüüd kümme aastat ja tahetakse ka seda lõhet e, tähtajaliste tähtajate lepingute vahel vähendada. aga loomulikult et kui ajutine leping lõpeb, siis on suur vallandamiste laine või kui tähtajaliste lepingute ahel lõpeb. tähtis on selline äh, tipphooaeg äh, ära hoida. ja see, tegelikult see pilt on siiski pisut ebaselge. ja pigem teoreetilise modelleerimise, modelleerimise tulemus aga ma näitan teile ka erinevat liiki ühtse tähtajatu töölepingu vorme. vertikaalne telg siin näitab kaitset vallandamise vastu. jah, neid, seda vallandamise kaitset on ka erinevat liiki ja horisontaalne telg puudutab kõiki või kas on tegemist diferentseerimisega staaži või ametiastme järgi. nii et kui on leping, millel ei ole palju vallutamiskaitset ja see kohaldub kõigile, siis on see parem. vasakul all on seal riigid, kus on hea vallandamise kaitse ja alaline kaitse vallandamise vastu ja seal on vähem ajutisi tähtajalisi lepinguid. ja kui on diferentseeritud lepingud, kus staažiga kaitse suureneb, siis jälle, milline on nende suhe ajutistesse lepingutesse, alalistesse lepingutesse, tuleb siit välja sellest slaidist ma palju ei räägi, sest see on üsna keeruline, aga tahan vaid öelda, et üritame näidata, kuidas see ühtne tähtajatu tööleping mõjutab vallandamisi. jah, e, näiteks töötajad, kes ei oma häid tulemusi mm, esimestel aastatel sellise ühtse tähtajatu töölepinguga on oht suurem, sest e, tea-, siis vallandatakse alguses ja teatakse staažiga vallandamise kulud kasvavad tööandjal. aga siis see kahese süsteemiga, dualismiga on tavaliselt tähtajalise lepingu lõpupoole kasulik vallandada. ja kui on mingi prooviaeg äh, sellise ühtse tähtajatu töölepingu puhul, siis äh, vallandamine äh, toimub vähem tõenäoliselt. ja sellise ühtse töö, tähtajatu töölepingu puhul, kui tööandjad leiavad, et tootlikkus tõuseb ajas ja ollakse optimistlikud tuleviku osas, siis seegi on hea pluss sellel töölepingul. ja aga suur erinevus on siin ka tööotsijate vahel, kellel on positiivne öö, varasem tööhõivekogemus võrreldes nendega, kellel on negatiivne. näitame, mida me teeme, mida me oleme teinud viimased kümme aastat tööturul. Euroopa Liidu regulatiivne raamistik on meil, kaks direktiivi on selle kohta, tähtajalepingute direktiiv näiteks ja me oleme eh, jah, üritanud ikkagi vallandamiskaitset tugevdada Itaalia, Hispaania, Portugal olid need, keda me analüüsisime. Eh, jah, et eh, nüüd on Prantsusmaal näiteks vallandamise menetluse palju lihtsamaks läinud liberaliseerimise käigus. ja üritatakse ka näiteks Sloveenias töölevõtmist toetada. aga see on keeruline süsteem, kui toetused, toetusi kärbitakse Eh, üleval hoida. nüüd tähtajalised lepingud ja nende kasutamine on üsna paindlik mõnel pool, näiteks Hollandis ja Poolas. Eh, ja aktiivset tööturupoliitikat üritatakse neidki kasutada, et tõesti katta need inimesed ka sotsiaalkindlustusega, kes turul, tööturult ära käivad ja tagasi tulevad. Eh, siin Prantsusmaal on häid tulemusi inimestel leitakse lühiajalised eh, tööotsad. Eh, ja nad saavad ka selle kaudu sotsiaalkindlustusele paremini juurdepääsu. nüüd mõned järeldused. jah, reformid on mõjutanud tööturgu, aga tähtis on, et see läheks kaugemale lihtsalt toetustest ja vaatamata kõikidele reformidele ikkagi väga laialdaselt kasutatakse tähtajalisi lepinguid ja osaliselt on põhjuseks see pikaajaline töölevõtmise rutiin, et teatakse, et vallandamine on raske ja sellepärast kohe äh, alalistel töötajatel, sellepärast kohe pakutakse tähtajalised lepingud. ja see on probleem, millega kõik riigid on rinda pistnud, see on üsna aktuaalne probleem kõikides riikides ja veel ei ole võimalik öelda, milline on see parim tegevuspraktika Eh, kuidas vähendada seda dualismi, meie eksperdid on eh, sellele viidanud ja viimane slaid, mis meie arvates võiks olla edasiliikumise viis. võib-olla uuesti reguleerida ajutisi lepinguid ja muuta nad kallimaks tööandjale. ja kindlasti on vaja paremini teavitada ka olemasolevatest õigusaktidest ja võib-olla eh, suurem roll panna tööinspektoritele seal, kus töö kus ametiühingud on võib-olla nõrgemad. nii et aktiivsed tööturupoliitikad eh, jah, rohkem suunata koolitusele. Eh, hea koolitus enne, kui siis tööle asutakse. ja aga üldiselt see valdkond siiski alauuritud. Thank you very much, we are very few suur tänu, meid on siin väga vähe järel, meil oli üks kõige hullemaid hääletamisi, mis äh, meil selle ametiaja jooksul on olnud, äh, seega inimesed on väga väsinud, võib-olla soovib keegi mõne küsimuse esitada? jah, palun, proua Jaševjaga. suur tänu no.. suur tänu, te ütlesite, et Eh, need isikud, kes omavad eh, tähtajalist lepingut, eh, ikkagi üsna harva lähevad sellelt üle tähtajatule töölepingule. aga miks nii? kas neil isikutel on võib-olla kvalifikatsiooniga probleeme ja kui jah, mm, ja kui ei, siis võib-olla nad ei ole huvitatud, et Ehm, täiendada oma oskusi, et nad siis saaksid eh, tähtajutut töölepingu hõlpsamini või on siin mingid muud põhjused? You'd like me to put the question now? I'm here mm.. minu, härra Kerenski, minu küsimus on seotud ühe teie viimase märkusega te viitasite siin ka Euroopa Tööjõuametile. Te ütlesite, et äh, suhtlemine toimub paremini ja ka tööjõualaste seaduste jõustamine on parem. kas see tähendab seda, et äh, suur osa äh, nendest lepingutest ei ole tegelikult seaduslikud? Yes, please jah, palun. suur tänu küsimuste eest, esimene küsimus. see on vist pigem seotud tööjõuturu jäikusega kui konkreetsete töötingimustega. üldiselt on uuringutes selgunud, et inimesed soovivad pigem püsivaid töökohti. inimesed soovivad, sest mõneti eelistatakse ka tähtajalisi lepinguid, sest see sobib inimeste elustiiliga, kuid üldiselt eelistatakse pigem äh, tähtajatuid lepinguid. seega tähendab, et inimesed, asi ei ole selles, et inimesed ei soovi seda, aga pigem on asi seotud äh, vallandamiskuludega ja tähtajatute lepingute kulud on suuremad, tööandjad kardavad, et nad ei saa inimesi vallandada, et see on nende jaoks liiga kulukas ja see on üks peamisi põhjuseid see on seotud äh, süsteemi ja tööjõuturu jäikusega, loomulikult ei ole see nii kõikides riikides, mõnedes riikides on äh, olukord paindlikum, aga see on nüüd selline ähm, sees- ja väljaspoolseisjate dünaamika, see, kes juba sees on ja tähtajatu lepinguga töötab, soovib muidugi sinna jääda, aga meil on ka väljapoole jäävad, äh, äärealadele jäävad töötajad. meil ei ole tegelikult head vastust sellele, kuidas seda kõike peatada. ja teine küsimus, ma ei ütleks, et ähm, et tegeletakse väga palju ebaseaduslike tegevustega, tähtajalist, tähtajalisi lepinguid kasutatakse väga erinevates valdkondades, äh, ka näiteks äh, töötajate lähetamise juures, meil on äh, töötajate lähetamise jaoks uus direktiiv nüüd oluline on tagada seda, et olemasolevaid õigusakte ka korralikult jõustatakse, et neid ähm, rakendatakse õigesti. ja ka ähm, töötajad peavad oma õigustest teadlikud olema, näiteks äh, rändajatest töötajad, kes uude riiki saabuvad, ei tea alati oma õigusi. aga see ei tähenda loomulikult, et kõik tegevused on ebaseaduslikud ähm, suur tänu, proua esimees ütleb, et äh, tõlgid lahkuvad nüüd. meil oli üks kõige raskemaid hääletussessioone aastate jooksul, seega kõik on väsinud. proua esimees tänab äh, tõlke. We, we of course follow